üldeelarve raportöörid, vaatan siin Sigrid Muressoni poole, kas te olete valmis? kui äh, euro-, eelarvekomisjoni liikmetena ja erikomisjoni liikmetena saame teisel juulil eelhindamise tulemused. see puudutas äh, katseprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi. seal on koostanud komisjoni eksperdid ja kõigepealt võib-olla annaksin sõna härra Ureelile, kes tutvustab oma eelhinnangut, kuigi tundub, et komisjon ei ole üldse aru saanud, mida me temalt soovisime, vähemalt mõningatel juhtudel. ja siis härra Daniele Viotti saab sõna, kes on meie järgmise aasta eelarve raportöör. härra Ureel, kas te oleksite valmis sõna võtma? A... Uh, suur tänu, lühikene sissejuhatus kolmandal juunil sel aastal parlament edastas Euroopa Komisjonile loetelu kolmesaja neljakümne neljast esialgsest ettepanekust, mis puudutab katseprojekte ja ettevalmistavaid äh, akte ja alates aastast kaks tuhat kuusteist äh, siis nende esialgsete äh, ettepanekute arv on üle keskmise, nii et, nii et juba kolm aastat oleme saanud parlamendilt umbes kolmsada viiskümmend esialgset ettepanekut. ja nagu te teate, siis äh, see nõuab Euroopa Komisjoni talitustelt väga suurt äh, administratiivvõimekust selleks, et me saame kõik need taotlused läbi vaadata ja oleme kõik need esialgsed ettepanekud äh, läbi vaadanud meile ette nähtud ähm, tähtaja jooksul ning sellest kolmesaja neljakümne neljast äh, äh, nelikümmend kahte saab rakendada nii, nagu välja pakuti, nii et äh, kakskümmend kuus ähm, katseprojekti, kuusteist ettevalmistavat projekti, viiskümmend kuus ettepanekut, neid saab osaliselt rakendada Äh, kui need natuke ümber kujundatakse või siis ähm, konkreetsete tingimustega arvatast-, arvestatakse seda nüüd kategooria B-ks, siis kategooriast sees on ähm, siis sellised projektid, mis juba osaliselt on hõlmatud eksisteeritud, ähm, eksisteeriva õigusliku alusega, see tähendab, et need projektid ja meetmed äh, on juba käivitunud erinevate tegevuste ja projektide, programmide raames ja kategooria G. siin oli meil kuuskümmend üks ettepanekut ja need ei vasta rakendamistingimustele ja siin oli seotud siis kas õiguslike e-, eeskirjadele mittevastavusega või siis need on juba rakendunud varasemalt võib-olla ma siis äh, jäängi selle sissejuhatuse juurde või võimaldan liikmetel küsimusi esitada. härra euh, Ureel, te siin olitegi soojenduseks, äh, enne kui saab sõna härra Viotti. <clears throat> suur aitäh. tegemist on huvitava faasiga tööst, sellepärast et meie pilootprojektide ja ettevalmistava töö osas oleme päris kaugele jõudnud. nüüd on meil niivõrd palju erinevaid äh, äh, projekte käimas, et meil ei olegi äh, võimalik oma õigusloovat pädevust kasutada äh, aga jah, ma tahaksin äh, tänada komisjoni tehtud töö eest. sellepärast, et muidugi mõista, see võimaldab meil siis juba paremini hinnata ja analüüsida poliitiliselt seda ettepanekut, mitte ainult tehniliselt. siinkohal tahaksin nüüd keskenduda äh, paarile asjaolule meie üritame hinnata või mina siis aga koos kogu meie komisjoniga on äh, ainult poliitiline. muidugi mõista arvestame komisjoni poolsete äh, juhistega omaenda hinnangu kohta, selle klassifikatsiooni kohta, mis on A, B, C, D, äh, aga muidugi mõista meie siin komisjonis viime läbi poliitilise analüüsi. tuletan seda meelde ja samuti tahan meelde tuletada, et äh, pilootprojektid on erakordne vahend, mis on meie kätes selleks, et täiendada äh, erinevaid poliitikaid, äh, mis käivad Euroopa Liidu eelarve alla või selleks, et leida konkreetseid punktuaalseid lahendusi väga paljudes küsimustes, mis kodanike jaoks on olulised. tegemist ja kõneleja vabandab tõlkide eest, et tegemist ei ole vähem tähtsate asjadega. mida arutatakse siis äh, fraktsioonides või äh, millega tegelevad äh, liikmesriigid, ei. sellised pilootprojektid ja ettevalmistav tegevus leiab põhjalikku analüüsimist ning meil on vaja, et meil oleks hea ja tasakaalustatud pakett, mis arvestaks kodanike vajadustega ning samuti me tahame head tasakaalu erinevate parlamendijõudude positsioonide vahel. kolleeg Muresan on ka ära teinud suurepärase töö eelmisel aastal ning tahaksin teid tänada siin selle koha peal veel. Merci, monsieur Viotti, monsieur Muresan. Euh. suur aitäh härra Muresen, kas soovite reageerida ja ka oma kogemustega rikastada meie tööd? suur tänu, härra esimees ja mikrofon palun kõnelejale. suur tänu, härra esimees, mis puudutab katseprojekte ja ettevalmistavaid ähm, tegevusi, mida välja töötatakse aastal kaks tuhat kaheksateist, siis ma omalt poolt midagi lisada ei ole, aga kuna te mulle sõna andsite, siis ma sooviksin äh, väljendada oma rahulolu Äh, selle vormiga, mida meie kolleeg Debre täna kannab. ja ma ei unusta loomulikult ka Prantsusmaad, äh, härra esimees, nii et palju õnne Prantsusmaale ja Belgiale täna õhtuseks, nii et äh, rohkem mul lisada ei olegi midagi. tervitan siin seda teiepoolset õiglust, lugupeetud pearaportöör, ei ole vaja ilmtingimata enda ordenid rinda riputada selleks, et teid tunnustataks. aitäh, härra Muresson. härra Dupre. Euh, monsieur le Président, euh, fonctionnellement il y a une grande différence entre. Euh, funktsionaalselt on suur erinevus teie ja minu vahel, härra esimees. istudes siin, on mul õigus eelistusi välitada, aga kuivõrd teie olete siin esimees, teie peate jääma äh, täiesti neutraalseks, nii et suur erinevus teie ja minu vahel on funktsionaalne sellel ei ole mitte midagi tegemist tundmuste intensiivsusega. aga ma tahaksin tänada härra Viotit tema sõnade eest, aga mul on ka üks äh, mõte. ma olen nõus tema murega, et, äh, et kuidas me saavutaksime sellise konsensuse, et meil oleks ka teatud poliitiline tasakaal, mille me suudaksime säilitada pilootprojektide ja ettevalmistatud tegevuste väljavalimisel, kuid pisut reserveeritum olen ma ja mulle teeb see suurt pahameelt, kui ma ei saa nõustuda härra Viotiga. mis puudutab vaba, äh, komisjoni äh, valiku kriteeriume, ma üritan oma fraktsioonis võtta arvesse neid kahte esimest äh, kategooriat, mille alusel komisjon valiku teeb. nii et erandlikult võib-olla saame kokku leppida, et mõned jäävad prioriteedi hulgas allapoole, kuid me oleme siin pisut keerukas olukorras. ja oma fraktsioonis üritan siis kolleegidele seletada, jah, teil on pilootprojekte, aga ma pean teile ütlema, et prioriteetsed on need, mis käivad kategooriasse C komisjoni jaoks ja, ja, ja vaatame, mis saab nendest, mis on kategoorias B, aga ma välistan arutelu nende hulgas, mis jäävad veel allapoole. just nendel põhjustel, mida Ureel ütles. kui komisjon on juba töö täielikult ära teinud, siis ei ole enam dubleerida vajalik ja midagi siia lisada. dubleerida kindlasti mitte, täiendada võib. ja kui on mõni kategooria, mis läheb vastuollu meie pädevustega vastavalt lepingutele, siis tundub pisut keeruline. igal juhul ma väljendan, et minu fraktsioon on valmis osalema nendes läbirääkimistes ja ma ütlen ka teile, mis on need punased jooned, mis meie jaoks on. ma arvan, et nendest üle minna ei saa. siis oleks meil vaja äh, üksteist tõsiselt veenda, vastasel korral võib asi minna keeruliseks. hästi, aga kui me üksteist ei mõista, komisjon ja parlament, siis võib-olla tahetakse need klassifitseerimisreeglid läbi vaadata. härra Albrecht, esimees projektid, mida mina esitasin kategoorias A. aitäh, aga. no ma, je, je crois que euh, peut-être euh, un võib-olla ühel ilusal päeval võiksime väikese arutelu korraldada kogu ettevalmistada tegevuste ja katseprojektide mõiste üle. küsimus ei ole kategooriates abc küsimus on, kuidas on see korraldatud, kes vastutab äh, eelhinnangu eest, kes selle läbi viib? meil on poliitilised ideed näiteks, poliitiliselt see on meie jaoks tähtis, saadame selle Euroopa Komisjonile ja kes selle läbi viib, mitte meie, vaid Euroopa Komisjon. Euroopa Komisjon ütleb nüüd meile, poliitiliselt on võib-olla see tähtis, aga see ei ole teostatav. esiteks pole teostatav ja teiseks puudub meil personal selle tegemiseks, tuleb korraldada konkurss, on palju rohkem tööd ja lisaks ei ole komisjoni pädevuses. see on küsimus. küsimus ei ole meie ideedes, et me võime korraldada ja neid välja pakkuda, meie komisjon peab meie ideedega midagi ette võtma. ja kui komisjon nüüd ütleb, mis on kategooriad, siis selles on oht. igal aastal on täpselt sama asi, ma olen siin olnud neliteist aastat, igal aastal sama asi. kuidas komisjon võib hinnata, kas asi on oluline või mitteoluline, see on nüüd poliitiline küsimus, poliitiliselt on tähtis, aga komisjon ütleb kategooriat C ma arvan, et reaal, et me elame eelmises reaalsuses, asi pole, et mis on tähtis, mis ei ole, küsimus on, kes otsustab, kes vastu, vastutab. võib-olla peaksime omavahel kokku leppima selles, kui me neid ettevalmistajaid tegevusi ette valmistame, sest siin on tegemist äh, vääriti mõistmisega. Äh, mind kuulatakse, aga, aga ei mõisteta. kogenud liikmed alustavadki komisjonist võtame kõigepealt ühendust komisjoniga, enne kui me üldse projekti esitame. miks? sest tuleb kontrollida, kas see on teostatav, kui on teostatav, jah, või ostjal korral pole mõtet ja ma arvan, et asjad tuleks siin selgeks rääkida. aitäh, ma rohkem ei, ei näe, et keegi sooviks sõna. aga võin kogemusele toetudes öelda, et asi pole mitte selles, et komisjon ütleb alguses, et see pole, pole tehtav, et meil see ei õnnestu. ja siin on just parlamendiliikmetel võimalus tutvuda sellega, kuidas komisjoni talitused tegutsevad. see on igati huvitav. härra Vjoti asi on selge. härra Murasson toetab teid ja sellega ka lõpetame selles punktis ja läheme järgmise teema juurde, maksete assigneeringute täitmine ja prognoos, otsustasime mitte teha institutsioonide vahelist kohtumist juulis, nagu varasemalt oleme teinud. ja selleks, et see, see koosolek asendada, kutsusime kohale komisjoni, et ta räägiks meile maksete assigneeringute täitmisest ja prognoosist. oleme sellest kohta saanud ka dokumendi eile äh, komisjonilt meil on kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve projekt samuti, mille komisjon on esitanud ja sõna saab härra Ureel eelarve peadirektoraadist. Thank you, chair. I will try to suur tänu, härra esimees. ma üritan anda lühikese ülevaate praegusest asjade seisust kaks tuhat kaheksateist eelarve täitmise osas, mis puudutab eh, siis eh, makseassigneeringuid nagu esimees äsja mainis, me oleme äh, laiali jaganud äh, kontrolli eelarve täitmise prognoosi äh, raporti eile ja see siis ka kajastab olukorda seisuga kolmkümmend juuni kaks tuhat kaheksateist peale kuute kuud ning kokkuvõtvalt võin öelda, et täitmine seni on olnud positiivne, suhteliselt positiivne. kolmekümnendal juunil me suutsime, olime suutnud täita maksesigneeringuid summas kakskümmend koma kaks miljardit ja see on siis umbes see viis koma kuus koma viis protsenti olemasolevatest makseassigneeringutest. ja kui me võrdleme seda sama ajaga eelmisel aastal, siis me näeme, et see täitmise määr on suurem nii absoluutnumbrites kui ka relab-, suhtelistes määrades, siis pea pluss seitse koma seitse protsenti rohkem täidetud. Ehm, ja täitmisega on ka ehm, prognoosi ajakavast ette jõutud, see prognoos on ka osa raportist, mis laiali jagati eile. ning see puudutab kõiki ehm, rubriike, välja arvatud rubriiki neli, kus täitminel on tekkinud natuke väikesed viivitused võrreldes eh, prognoosiga aga sellegipoolest äh, me usume, et ka selle rubriigi osas suurem osa nendest viivitustest lahendub äh, aasta lõpuks. ja nüüd annan lühikese ülevaate rubriikide kaupa, alustan rubriigist üks A. täitmine on peaaegu viiskümmend protsenti ja see on rohkem kui samal ajal eelmisel aastal, kui see oli nelikümmend viis protsenti ja mis puudutab makseid, siis see on kümme miljardit maks- ja see on umbes pool miljardit rohkem kui prognoos kolmekümnendaks juuniks sellel aastal ette nägi. nii et eh, me oleme praegu jõudnud neljakümne üheksa protsendini, aga see oli, prognoos oli nelikümmend kuus protsenti, äärmiselt oluline on ka üks B äh, eh, täitmine, see on siis ühtekuuluvuspoliitika ja kolmekümnendal juunil oli siin jõutud kolmekümne üheksa koma kahe protsendini ja see on natukene rohkem, kui prognoos ette nägi kolmekümnendaks juuniks. ning see on palju suurem kui eelmisel aastal saavutatu nii absoluutsetes kui suhtelistes arvudes, nii et umbes viis miljardit rohkem oleme saavutanud sel aastal võrreldes eelmise aasta sama ajaga ja mm, rubriik üks B, siin on praegu komisjon väljamakse teinud kaheksateist äh, miljardi ulatuses, kuusteist ja pool, niisiis suurem osa ähm, äh, maksti äh, uue põlvkonna programmide osas ja kaks miljardit maksti kaks tuhat ähm, seitse, kaks tuhat kolmteist programmide osas. ja nüüd ähm, rubriik kaks kõigepealt ähm, siis Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond, siin oleme kaheksakümmend seitse koma neli protsenti täitnud ja see on ka palju rohkem kui aastal kaks tuhat seitseteist, kus äh, täitmine oli umbes seitsekümmend viis protsenti samal ajal. ja mis puudutab teisi programme, äh, rubriigis äh, kaks, siis pilt on sarnane progressi osas me oleme umbes viiskümmend seitse protsenti täitnud ehk seitse koma viis miljardit ja teiste programmide osas ka kategoorias kaks välja arvatud siis EAGF on jõutud kaugemale, kui prognoos ette nägi. ja aastal kaks tuhat seitseteist me olime jõudnud umbes viiekümneprotsendilise täitmiseni, nii et ka kategooria osa, teise kategooria osas on täitmise tulemused suuremad kui eelmisel aastal. pea nüüd rubriik kolm, siin on nelikümmend kaheksa protsenti, see on natukene rohkem kui prognoos ette nägi ja palju rohkem kui olukord samal aastal, samal ajal eelmisel aastal. nüüd äh, rubriik neli, see on ainukene rubriik, kus meil viivitusi on tekkinud äh, täitmisel, nii et praegu oleme ähm, neli, kolm koma kaks äh, protsenti täitnud, see on ja prognoos oli kolm koma üheksa protsenti, nii et oleme jäänud prognoosist null koma seitse protsenti maha. ja kui võrrelda eelmise aastaga, siis, siis eelmisel aastal olime kolm koma kaheksa miljardit, nii et ka eelmisel aastal oli rubriigis neli mõningaid hüvitusi ja rubriik viis siin täitmine mingisuguseid üllatusi ei näita, siin me oleme äh, kooskõlas nii prognoosiga kui ka võrdlusandmetega eelmisest aastast, nii et praegu me oleme nelikümmend kaheksa protsenti maksetest, maksaksinteeringutest täitnud. nüüd, kui me vaatame edasi aasta teise poole eh, prognooside juurde, siis kõige olulisemaks elemendiks on siin ajakohastatud ähm, liikmesriikide ühtekuuluvuspoliitika ähm, tulemused ja me analüüsime neid andmeid ja siis vaatame, milline on, millised olid progne-, prognoosid ja nagu eelnevatel aastatel, siis äh, prognoosidel näitavad, et just novembris-detsembris maksed on kõige rohkem ja see puudutab ka rubriiki üks B ja me hindame seda uut prognoosi äh, liikmesriikidele augustis ja septembris. praegusel hetkel komisjon käivitab ka äh, iga-aastase äh, koondümberpaigutuse ja septembris ähm, saame selle kohta rohkem infot anda ning koos koondümberpaigutusega ja liikmesriikide prognooside hindamisega saame ka väga hea indikatsiooni selle kohta, milline on asjade seis ja milline oleks prognoosid aasta lõpuks ja mis puudutab koondümberpaigutust, siis praegusel hetkel me oleme kindlaks määranud prognoosis puu, väikese puudujäägi makseassigneeringute osas rubriigis üks A. ja see puudutab ITER-it, Erasmus plussi ja tuumajulgeolekut. see on umbes kakssada viiskümmend viis miljonit, aga see ei ole väga suur puudujääk ja ning me eeldame, et koondümberpaigutuse raames me saame ka selle puudujäägi rubriigis üks A kõrvaldada või siis vähemalt teha teile vastava sisulise ettepaneku niisiis praegusel hetkel komisjon leiab, et äh, siin mingisuguseid äh, makseassigneeringute äh, osas puudujääki ei teki, me endiselt eeldame, et me saame eelarve täielikult täita ja ma loodan, et me ei pea sarnast menetlust kordama nagu eelmisel aastal, kus me tegime paranduseelarve ettepaneku selleks, et vähendada ähm, makseassigneeringud. aga nagu öeldud, kuu lõpus tuleb ähm, ka ajakohane, ajakohastatud info assigneeringute kohta liikmesriikide olukorra kohta. aitäh, härra esimees! Merci. tänan väga, härra Aurel. hetkel on meil tegemist ma-, maksetega, mis on ette nähtud kaks tuhat üheksateist eelarves ja annan sõna meie raportöörile härra Muressanile. suur tänu, härra esimees. jah, tõepoolest, mis puudutab makseid, siis see pilt on julgustavam kui eelnevatel aastatel. et mahajäämust ei ole ja programmid hakkavad ka oma täiskiirust kätte saama ja see, et ähm, maksete ähm, maksete puhul on tulemusi saavutatud, paremaid tulemusi saavutatud nii absoluut- kui ka suhtelistes arvutus on väga hea. ja positiivne on ka see, et, et komisjon positiivselt äh, hindab ka äh, ressursside piisavust, mis puudutab makseassigneeringuid ähm, selleks aastaks aga teisalt me näeme, et, et rubriigis üks A ja üks B on prognoos natukene madalam, see tähendab, et liikmesriikide prognoos on aina korrektsem et äh, siin ei tehta enam samasuguseid vigu nagu seitsmeaastase perioodi alguses prognooside puhul. ka komisjon on äh, näinud seda fenomeni, et äh, liikmesriikide prognoosi tuleks võtta siis ka referentsi aluseks järgnevate prognooside väljatöötamisel ja nüüd rubriik kaks, siin on mul üks küsimus, ma näen, et siin on tegelikult prognoosist ikkagi erinev ähm, pilt, ma näen siin neljakümne seitse miljardi osas ähm, ähm, makse äh, või arveid, äh, aga samas äh, täiend-, täitmine on ainult nelikümmend kaks miljonit. ja eelmisel aastal oli see nelikümmend kolm miljonit. ja nüüd kui meie täitmise määr on kaheksakümmend viis protsenti võrreldes seitsmekümne viiega eelmisel aastal, siis mul ongi küsimus, et et ma sooviksin komisjonilt teada saada, mis on selle erinevuse allikaks. ja kui komisjon väidab, et makseassigneeringud, mis ette nähtid rubriik kahe jaoks sellel aastal, kas sellest piisab? ja see ongi kõik, härra esimees. tänan väga, ühtlasi härra Viotti aasta kaks tuhat üheksateist osas. härra Viotti on aga lahkunud saalist. Need, kes on veel kolleegiga sooviks sõna, ei ole. aga paar sõna. siiani oleme öelnud, et noorte tööhõive algatus, et seda ei kasutata piisavalt ära, aga nüüd me oleme seitsekümmend üheksa koma viis protsenti maksetest saavutanud. tähendab, et lõpuks ometi on asi tööle hakanud ja sama Erasmuse kohta kuuskümmend kaheksa protsenti maksete ärakasutamisest. siin on kaks aspekti, mis äh, annavad äh, üldeelarve raportöörile tugevaid argumente selleks, et äh, järgmise aasta eelarvet ette valmistada kas keegi soovib veel sõna, sellisel juhul annan sõna jälle tagasi härra Ureilile. Thank you, chair um,. Briefly to reply to the aitäh, ma sooviksin vastata lühidalt härra Murjassani esitatud küsimusele. et tegu on iga-aastase normaalse fenomeniga, mida me näeme, et suurem osa eelarvest rubriigi kaks jaoks ja eriti, mis puudutab Euroopa Põllumajandustagatisfondi, et seda täidetakse aasta alguses. ja ma arvan, et see olukord, mida me oleme näinud sel aastal, tähendab, et tegelikult pöördume tagasi eelarve täitmise normaalse kiiruse juurde võrreldes aastal kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, sellepärast et seal meil oli täitmise algusega, algus oli aeglasem nii et see protsent, mida me siin näeme, on täiesti normaalne. ja, ja me ei näe ka siin mingit ohtu, et vahendeid väheks jääb ähm, vastavate makseassigneeringute puhul. Voilà, vous avez répondu à toutes vastasite kõigile küsimustele, härra, mis teile esitati. noorte tööhõive algatus, kas teile ei tundu, et meil jääks aastal kaks tuhat kakskümmend vahendeid väheks? ma ütlesin, härra Ureel, et noorte tööhõive algatus, arvestades ärakasutamise määra, seitsekümmend üheksa koma viis protsenti praegu, arvestades äh, komisjoni poolt tehtud arvutusi, kas te ei arva, et meil võiks vahenditest puudu jääda aastal kaks tuhat kakskümmend? puisqu'on nous a raboté la mandat. sest eelmisel aastal meil juba võeti vahendeid ära, härra Muresson um,. The... niisiis, kui me lepitusmenetluse käigus äh, kokku leppisime eelarve osas selleks aastaks, siis me otsustasime suurendada summasid ähm, vastavalt ka tagasisidele, mis me saime liikmesriikidest. ja me näeme, et ähm, noorte tööhõive puhul on meil tegu ikkagi veel päris suure numbriga. ja oluline on see, et see, need rahad ära kasutatakse ja, ja ka, ja komisjon on võtnud kohustused, et kui on vaja rohkem vahendeid, siis me reageerime sellele. ja me kohtume jällegi lepitusmenetluse käigus sel aastal, kui me lepime kokku numbrites järgmiseks aastaks, aga aga noorte tööhõivega seotud ei ole veel äh, lahendust leidnud. nii et komisjon peab tagama, et see programm äh, toimib ja see on ka ähm, mitte ainult ähm, eelarve peadirektoraadi, vaid ka teiste peadirektoraatide vastutada, ähm, aga meie komisjon äh, peab ikkagi tagama selle, et see programm, milles me liikmesriikidega aastaid tagasi kokku leppisime, et oma eesmärki täidab. väga hea, siis sellisel juhul lõpetame selle teema arutelu. täname härra Ureeli tulemast ja väga konkreetse info eest. ja järgmisena annan ma sõna Jens Kaierile, kes äh, seletab meile öö, äh, Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu, Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi puudutavaid ühissätteid. suur tänu, härra esimees, kui ma õigesti mäletan, siis äh, seda ettepanekut me juba ühe korra oleme arutanud ja lubage mul siis teha sissejuhatus järgnevalt. praegune MFF ei, ei ole selline, millega Euroopa Parlament on väga rahul olnud, nõukogu tollal andis meile nii-öelda rahustajaid äh, selleks, et äh, et äh, siis eelarve pool ähm, nii, eelarve poole peal need küsimused nii hirmsad ei oleks. ja siin räägiti ka eravahendite kaasamist ja üks see rahustustablett tähendab seda, et struktuurifondidest võeti raha välja, aga samas ähm, säilitati tulemusreserv, mida makstakse nendele liikmesriikidele, kes mingisuguseid tulemustingimusi täidavad ja selle tulemusreserviga nüüd tegu ongi komisjoni ettepanekuks on, et seda tulemusreservi nüüd mitte kasutada, selleks, et äh, raha kasutada seni ette nähtud eesmärkideks, vaid vaadata, kas seda tulemusreservi ei saaks kasutada ka ettepanekutega, mis on seotud äh, Euroopa poolaastaga ja juhtkomisjoniks ähm, selles äh, teemas on Regionaalpoliitika Komisjon ning nende seisukoht on väga selge. praktiliselt äh, kõik fraktsioonid äh, teevad ettepaneku see, seda komisjoni ettepanekut isegi mitte muutma hakata, vaid see lihtsalt tagasi lükata. ja mõningad ähm, komisjonid on ka tegelenud selle teemaga ja, ja ka mina kõikides komisjonides, kus ma tegutsen, olen ka seda arutelu jälginud, ITRES on seisukoht samasugune ja see on ka ettepanek, mille olen teinud ka meie komisjonile, eelarvekomisjonile, mina isiklikult. ja siin on võib-olla minu seisukoht erinev minu fraktsiooni liikmetest, aga minul isiklikult ei ole probleeme sellega, et äh, struktuurifondide eesmärkide puhul lähtuda sellest, mis äh, liikmesriikides on otsustatud. nimelt, aga see tingimustel, nimelt et liikmesriigiga jõutakse ka vastavale kokkuleppele, sellepärast et äh, lähimuspõhimõte on siin vägagi oluline ja teiseks, kui ähm, seniseid fonde äh, kärpima ei hakata. ja ma olen tagasihoidlik ka selles osas, kui kui äh, räägitakse kaks tuhat kolmteist aastal vastu võetud kokkulepetest, et neid hakatakse nüüd käigu pealt muutma, sellepärast et ähm, sest ma arvan, et ju liikmesriigid ikkagi arvestavad selle rahaga. ja seetõttu ei peaks ka selle äh, eesmärki muutma. ja komisjon reeglipäraselt vaatab äh, tulemused üle vaatab, kas parameetrid on täidetud, aga seda tehakse järgmisel korral alles aastal kaks tuhat üheksateist. ja minu kujutelm on sellest selline, aga võib-olla komisjoni kolleegid saavad seda veel selgitada. ise, mina kujutan seda ette ainult selliselt, et struktuurifondud äh, nende viivituste tõttu, millest me ka juba paar sõna kuulsime, aastal kaks tuhat üheksateist veel läbi vaadatakse ja siis me oleme jõudnud äh, praeguse MFF-i eelviimase aasta ja, ja arvestades N pluss kaks reegliga, siis saab seda raha veel kaks aastat kasutada. nüüd võimalused seda raha kasutada, mõistlikult kasutada ja, ja lähtuda liikmesriikide prioriteetidest, see ajaperiood väheneb ja ma arvan, et äh, praeguse MFF-i raames äh, me ei peaks seda tegema ja veel üks märkus, mis on põhimõttelisemat laadi. vahetevahel juhtub, et siin komisjonis tuleb häid mõtteid. ja me kõik teame, millised, milline on siis teiste institutsioonide vastus sellele. tavaliselt äh, räägitakse siis õiguslikust alusest või ka, ka algatusõigusest ja nii edasi selles, kuidas meie ettepanekut tagasi lükata, nii et mina ei tea, kuidas me ühte, ühele või teisele institutsioonile siin peaksime vastu tulema, et seda ettepanekut, mida siin välja töötatud ei ole, mis, mida, mis ka koduriigis kedagi ei vaimusta, et me nüüd nõuame nende eeskirjade täitmist, millega keegi rahul ei ole, nii et seetõttu mina teen ettepaneku see komisjoni ettepanek tagasi lükata. Voilà donc proposition de rejet ettepanek tagasi lükata meie raportööri poolt, kes soovib sõna võtta. ma ei näe siin äh, kohapeal variraportööre ja seega saab sõna härra Fernandez. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma pean üle kordama seda, mis ma juba ütlesin meie viimasel arutelul, kus käsitlesime kõnealust olukorda. ma mõistan nende argumente, kes on vastu ja tahavad tagasi lükata. seda sellepärast, et nad arvavad, et see võib teatud pretsedendi luua ning tulemuspõhine äh, lähenemine oli hea neile programmidele, mis toimisid hästi, see ei ole meie eesmärgiks praegu, aga samas äh, on meil ka muud eesmärgid nüüd, ei ole kohustuslik liikmesriikidel kasutada seda reservi, seda tulemusreservi struktuurireformide läbiviimiseks liikmesriikides. see ei ole kohustuslik. ma arvan, et me peaksime mõtlema sellele, et kui me anname liikmesriikidele lisavõimaluse kasutada olemasolevat raha, see tähendab suuremat paindlikkust. ja meie tahame alati ju suuremat paindlikkust. nii et ma kõhklen ja ma pean ütlema, et ma pigem toetaksin regionaalkomisjoni. aga me peaksime seda küsimust arutama, sellepärast et see, mis on välja pakutud, on lisaks. liikmesriigid saaksid seda võimalust kasutada vabatahtlikkuse alusel, see ei ole kohustuslik. ma tahaksin ütelda, et kui me nõustume sellega ja ma arvan, et pigem praegu ei nõustu, siis ei saa olla pretsedendiks struktuurireformid on üks asi ja ühtekuuluvuspoliitika teine asi. kui struktuurireformid aset leiavad, siis ühtekuuluvuspoliitika võib ka veel suuremat edu saavutada ja fondide kasutamine võib osutuda tõhusamaks, tulusamaks ning tuua endaga kaasa ka paremaid tulemusi. meil on veel aega selleks, et neid küsimusi arutada. ma ei tea, milline on komisjonipoolne õigustus neile kahtlustele, mis meil on ja, ja mis ma üle kordasin ka. aga ma tahaksin ka rõhku panna sellele, et kui pädeval komisjonil on mingeid muid argumente, regikomisjonil näiteks, siis me võiksime ka nendega seda küsimust arutada. aga nemad on ikkagi pädev komisjon siin. aitäh, härra Dupree, palun ma ei tahaks sisulisi küsimusi esitada, aga ütelda, et minu fraktsioonis on vägagi erinevaid arvamusi, on neid, kes on äh, härra Kaieriga täiesti ühte meelt ja teised äh, pigem selle teoreetilise arvamusega, mida selgitas meile sõber Jose Fernandez. tahaksin esitada küsimuse ka komisjonile, ehk see aitab meid äh, praeguses arutelus kas liikmesriigid pöörduvad komisjoni poole, kas see komisjoni ettepanek tahab lihtsalt sisse viia uue sätte või siis liikmesriigid juba praegu tahavad, et nad saaksid tulemusreservi kasutada. kui selline nõudlus on, siis ma arvan, me peaksime sellega arvestama, kui tegemist on lihtsalt äh, doktriiniga ja tahetakse midagi liberaalsemat sisse viia, siis jah, miks mitte, aga ma saan aru, et kõik ei pruugi olla nõus. enne kui annan sõna komisjonile, saab proua Kardja Sabal veel sõna. suur tänu, härra esimees. me räägime erinevaid keeli ja võib-olla midagi äh, jäi mul mõistmata. ja me ju isegi ei lähe praegu detailidesse, aga eelarvekomisjonina oleme me alati soovinud, kui uus programm välja pakutakse, siis on vaja ka uusi vahendeid selleks ja mitte, et hakatakse olemasolevatest programmidest raha võtma. või et või et mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat ja struktuurifondide fonde aastal kaks tuhat kolmteist ja seda lepi-, kokkulepet, mis saavutati tulemusreservi kasutamise osas. nii et kui on mõni riik, mille puhul komisjon, nõukogu leiavad, et on vajalik mingi katseprojekt läbi viia, et vaadata, kuidas äh, struktuurireformi programmid toimivad, siis hästi, aga mitte kasutada seda raha, mis on juba ette nähtud äh, teisteks eesmärkideks. ja see sõltub ka juba siis ähm, juhtivkomisjonist ja me teame, et juhtivkomisjoniks on siin ikkagi Regionaalarengu Komisjon. sellepärast, et nii nagu need teemad jagati, siis see jääks äh, majandus- ja eelarvekomisjonile, et võib-olla Regionaalarengu Komisjon isegi ei tee seda tööd kaasa nii et kui me soovime ikkagi jääda oma doktriinile mm, truuks, et kui uus programm tuleb, siis tuleb ka ette näha uued vahendid, mitte et olemasolevatest programmidest hakatakse raha võtma. nii et siin on äh, raportöör ja härra Fernandes ja mina ka ühel nõul või siis ma sain asjast valesti aru. ma rohkem sõnavõtusoove ei näe. härra Urello. Teil paluti härra Debre poolt täpsustada ühte küsimust kas liikmesriigid soovivad seda või on tegemist komisjonipoolse uuendusega? aitäh, lugupeetud esimees. vastuseks härra Debre küsimusele ma pean äh, uurima järgi ja saadan teile kirjaliku vastuse, kui teile sobib. Bien. Alors, monsieur... hästi, härra raportöör, võtame kokku Te jääte oma seisukohtadele, te ei kuulnud siin mingeid põhjapanevaid argumente härra Dupreelt või? tundub, et on raske siin täielikku üksmeelt saavutada. niisiis. mis puudutab härra Dupree küsimust, siis ma võin sellele sel määral vastata et vastavalt minu infole, aga äh, selle taga ei ole väga süvitsi minev uuring, et on ainult üks liikmesriik, äh, kes on positiivselt meelestatud selle osas, see on Portugal. In der Tat, in der saalis tõigati sotsialistide valitsus ja äh, härra raportöör, jah, tõepoolest see, et me oleme siin sõltumatud mõtlejad, äh, siis siis äh, seda ma rõhutan ka sellega, et ma sotsiaaldemokraatide valitsuse juhiseid ei täida. kahjuks ei ole kuulda, mida saalist hõigatakse. jah, ideoloogilistel põhjustel siis aga ükskõik, kas äh, Portugalis on äh, sotsiaaldemokraatlik valitsus või mitte, see, see tegelikult näitab, et tegelikult ei ole massiliselt liikmesriike, kes ütlevad, et issand, kui lahe idee, et et hakkame seda tulemusreservi ikkagi kasutama Euroopa äh, poolaasta hüvanguks. nüüd ähm, ma loomulikult ei soovi siin inimesi kuidagi süüdistama hakata, aga igal juhul minu meelest on see komisjoni katse mitmeaastase finantsraamistiku ähm, puhul äh, juba ähm, praegu ette valmistada samasugust tegevust ka järgmiseks MFF-iks. et mingisuguseid vahendeid koondada ja nii edasi, niisiis järgmise MFF-i puhul ma olen võib-olla isegi nõus sellega, ma olen võib-olla oma fraktsioonis vähemuses selle seisukohaga, aga kui mingid puudujäägid tuvastatakse, siis ma olen seisukohal, et Euroopa raha võib seal kasutada puudujäägi kõrvaldamiseks, aga see peaks olema seotud ka konkreetsete eh, tingimustega, et liikmesriik peab olema sellega nõus ja, ja et, eh, et tegu on ikkagi Euroopa eh, poliitikate eesmärkide saavutamisega. aga mm, nii, nagu praegu üritatakse seda läbi ajada, see mulle ei sobi. aitäh kui tahate muudatusettepanekuid esitada, siis hiljemalt tuleb seda teha neljapäeval, kaheteistkümnendal juulil kell kaksteist null null hääletus eelarvekomisjonis kahekümne üheksandal või kolmekümnendal augustil ning regi vastutav komisjon hääletab üheksandal oktoobril. härra Debre, kes kannab siin äh, väga elegantset salli kas äh, Alors maintenant, euh, institution. kas on juba katselõõk? Pilier social de l'Europe. Monsieur Gaier. nüüd härra Gaier, jällegi täna hommikul juba äh, rääkisime ametite esindajatega, juba puudutasime lühidalt teie teemat. suur tänu veel kord niisiis ähm, ametitele tuleb lisa ja isegi mitte ähm, vähe lisa, vaid päris suur lisa. tegu on siis uue institutsiooniga, Euroopa Tööjõuametiga, te kõik olete taustaga kursis. ja sel aastal õnnestus ähm, lõppude lõpuks ka töötajate lähetamise direktiiv mitte ainult selles äh, parlamendis positiivselt positiivses mõttes vastuvõtavad, ka nõukogus, nõukoguga jõuti muudatusettepanekute osas äh, ühele nõule ja see on vägagi tervitatav. ja nüüd seaduse tekst on üks, äh, aga äh, kontroll, ressursside koordineerimine ja taristute tagamine selleks, et teavitada kõiki töötajate, tööandjate õigustest, on midagi muud ja selleks, et kõike seda tagada, teeb komisjon ettepaneku luua uus amet. ja praegust seadusandlust sellega ei muudeta, et uus amet luuakse, vaid tegu on lihtsalt praktilise panusega Euroopa Liidu poolt, et kehtivat õigust rakendada ja et liikmesriigid tehakse seda võimalikult ühtemoodi ja mis puudutab äh, nüüd rajamisakti, siis äh, nendest pädevustest, mis seal ähm, ametile anti, nendest tegelikult ei piisa kõikide tööülesannete äh, täitmiseks ja ma arvan, et peaksime siin olukorda parandama selleks, et tagada, et see amet võimalikult tõhusalt saaks tegutseda ja seda me oleme oma muudatusettepanekutega teinud nii et amet peaks olema äh, töötamisvõimeline aastal kaks tuhat kakskümmend kolm ja mm, siin on ette nähtud ka eelarve üle kahesaja miljoni, nii et äh, töötajaid on ette nähtud viiskümmend neli. nii et tegu on äh, siiski sellise suurema ametiga. ja sellega tekib ka küsimus, kuidas me seda ametit rahastame Äh, minu ettepanek oleks järgmine. seal, kus Euroopa Tööjõuamet tegeleb siis käimasolevate programmidega, siis äh, siin on minu meelest mõistlik ähm, anda need programmid ähm, Tööjõuametile, sellepärast et äh, siin ei peaks olema suuri eriarvamusi, et kas mingi, mingi programmiga peaks tegelema see amet või siis peaks tegelema sellega komisjoni talitus. aga seal, kus meil on tegu tegevuskavadega ja kus on tegu ameti jooksvate kuludega ja jooksvate kulude rahastamisega, siis siin ma oleksin ettevaatlikum ja seetõttu ma ei ole ka veendunud, et komisjoni ettepanek on päris õige, et praeguse eh, MFF-i raames seitsekümmend protsenti eel, eelarvest võtta teisest ametist ja teine ettepanek, mille ma äh, teen, et äh, me peaksime ka vaatama, mida meie ametid äh, tööhõive ähm, raames juba teevad, et meil oleks selline haldusstruktuur, mis on kolmeosaline, kus on kolm osapoolt, et nad oleksid siis tööandjate et arvestataks nii tööandjatega kui ametiühingutega, et oleks kõikide ähm, huvipoolte ähm, äh, huvidega arvestatud. tänan, härra raportöör, tänan Jens. kes soovib sõna, härra Ali kõigepealt. tänan, härra esimees, head kolleegid. kõigepealt tahan tänada raportööri arvamuse koostamise eest komisjoni ettepanekutele äh, selle kohta, kuidas luua Euroopa Tööhõiveamet. Euroopa sotsiaalõiguste sammas, äh, siseturu tugevdamine, need on olulised ülesanded Euroopa Liidu ees. tuleb tagada õiglased tingimused Euroopas, tervitame komisjoni ettepanekut, millega luuakse Euroopa Amet. samas oleme nõus raportööri ettepanekutega tema ettepanek on suunatud tõhususele ja kokkuhoiule. see puudutab ka juhtivorganit. artikkel kaheksateist osas üks juhtkond, oleme nõus, et juhtimisstruktuur ametites, mis töötavad tööturuvalal nagu Eurofond, CDFOP, EOSA ja EDF on õige lahendus. siinkohal toetame ettepanekut, et juhatus siis oleks ka üks äh, tööandjate esindaja ning üks töövõtjate esindaja igast liikmesriigist ning samuti Euroopa Parlamendist nimetatud liige. siis saab seal olema rohkem kui kaheksakümmend liiget, kuid me vaatame äh, juhtkonna äh, liikmeid muudes ametites, me näeme, et juhatus tegelikult koosneb üheteistkümnest inimesest, näiteks Eurofondis need üksteist inimest esindavad valitsusi, tööandjaid, töötajaid, Euroopa Komisjoni. selles mõttes tekib mitu küsimust kõigepealt. kas võimalus luua seda tüüpi juhatus, mainit-, seda mainitakse artiklis osas üks ja näiteks Eurofondi puhul komisjoni esindajaid mainitakse konkreetselt juhatuse liikmetena, kas siis peaksime samamoodi äh, lähenema ka nüüd Euroopa Parlamendi esindajaga võimalikus juhatuses, mis on siis Euroopa Tööhõiveametis. artiklis kolmteist lõige kolm räägitakse sellest, kuidas nimetatakse juhatuse liikmed, kes esindavad oma liikmesriike ja kes esindavad komisjoni. selleks, et järjepidevaks jääda meie ettepanekus, muudatusettepanekuga kümme, peaksime lisama tingimused esindajate nimetamiseks tööandjate ja töötajate organisatsioonide puhul ning Euroopa Parlamendi esindaja puhul. ja veel üks vähem oluline asi, aga siiski seda tuleks selgitada. tööturuametite juhatusega võrreldes ühes, ühtedest on nõukogu ja nüüd siin on juhatus Governing board, managing board, siin on terminites probleem, kas siin on mingi vahe, kas seda saaks selgitada? Merci, la parole est maintenant. aitäh, härra Howard um,. Thank you, Mr President. suur tänu, esimees. kõigepealt üks äh, tähelepanek. täna õhtuse jalgpalli kohta, ma arvan, on õige öelda, et um, mõlemad äh, tänatused meeskonnad on saanud kasu sellest, et nad on või kõige konkurentsivõimelisemates koduliigades samuti mänginud. aga vaatame, näeme, mis sellest siis saab. väga teretulnud ettepanek äh, Euroopa Tööameti loomiseks, väga teretulnud ja pikalt juba oodatud. lähetatud töötajate direktiivi samuti pidime liiga kaua ootama, oleks selle raamistik olnud olemas selleks, et äh, kuritarvitavate tööandjate ja tööturu kuritarvituste vastu võidelda, siis võib-olla oleks meil Euroopa Liit teistsugune. nüüd äh, on temast saamas kahekümne seitsmeline Euroopa Liit, kuid parem hilja kui mitte kunagi. ma arvan, et peamine, mida ma tahaksin selle kohta öelda, on järgmine. see on amet, millel on vaja hambaid tal peab olema suutlikkus äh, sekkuda, inspekteerida, ta peab tegema koostööd äh, liikmesriikide ametitega selleks, et tõsiselt äh, tavasid ja praktikaid edasi viia ja selleks, et välja juurida igasugused kuritarvitused, sest kui see ebaõnnestub, siis kokkuvõttes tekib olukord, kus meil on äh, rohkem illusioonide purunemist ja, ja võimetust Euroopa ja siseriikide tasandil äh, tegeleda tegelikult tavainimeste vajadustega nende igapäevases tööelus, nii et testi küsimus, kas see on viiskümmend miljonit eurot, äh, mida hästi kulutatakse, on testi küsimus on see, et kas see tõesti parandab asju mõneks, selleks kulub mõni aasta ja kui see siis tulemusi ei anna, siis see raha on raisatud raha. Merci tänan, härra Olbricht. minul on küsimus. eelarvekomisjonis, meie jaoks on väga tähtis, mitte ainult ähm, see küsimus, äh, mis on sisemised eesmärgid, tööjaotus ja nii, aga kui palju see maksma läheb ja mis saab tulevasest finantsraamistikust? vaatame arve ja mida komisjon on siin pakkunud suurendada ametite kulutusi selles valdkonnas seitsmesaja miljoni võrra seitsmeks aastaks. minu küsimus on, kas see on täpselt see raha, mis on selle jaoks vajalik või see on osaliselt sellele ametile või osaliselt teistele ametitele? seda me peaksime enne teadma, kui me hakkame finantsraamistikku arutama, kui me midagi loome, siis tuleks teada väga täpselt, palju see maksma läheb lähiaastatel si.. tänan ja kohe kuuleme ka komisjoni vastust. proua Kressle. ja, suur tänu. mul on kahju, ma jõudsin viis minutit ähm, liiga hilja kohtumisele, aga ka see amet ingliskeelses sõnas on see authority ja ma sooviksingi teada, et mida, mida sellega mõeldud on sest nüüd on kasutatud äh, sõna authority. nii et äh, miks seda nimetada õige nimega, et tegu on agentuuriga? ja see äh, lihtsustaks ka mm, kõikide teiste õigustekstide mm, mõistmist, näiteks mis puudutab eelarvemäärust, et kui meil oleks ka julgust nimetada seda õige nimega. sellepärast, et see töötab nagu agentuur, aga me ei nimeta teda agentuuriks, miks? nüüd teiseks, kui me vaatame, mida see amet peaks tegema, siis äh, jah, siin on mõningaid kattuvusi seniste äh, detsentraliseeritud ametitega. ja siin on tegu ka nõuandva rolliga ja seetõttu küsimus, kas komisjon on ka kontrollinud, kas need uued pädevused ja neid nii palju ei ole, et kas need uued pädevused äh, ei ole, ei ole võimalik võib-olla juba olemasolevale agentuurile üle kanda? ja minu meelest äh, see ei ole väga sihipärane pidevalt mingisuguseid uusi ameteid luua Euroopa Liidu tasandil, arvestades sellega, et siin on eelarve ka päris suur üle viiekümne miljoni on siin ette nähtud ja sellest rahast on kindlasti meil kuskil mujal puudu ja ma arvan, et aeg oleks ikkagi käes, et, et komisjon ka tutvustaks meile oma kaalutluste tausta, aitäh. viimasena härra Fernandes. tänan, esimees. ma räägin siin härra Sarvanmaa nimel. ta palus end vabandada, ta ei saanud täna osaleda, ta on Rahvapartei variraportöör selles küsimuses. ta soovib tänada raportööri tehtud töö eest. ta on nõus praktiliselt kõigega, aga ta ei ole nõus. niisiis, härra Sarvanmaa, rahastamise küsimusega. tema arvates peab rahastamine toimuma eelkõige ümbersuunamise teel ja muudatusettepanek seitse on veel üks küsimus. see puudutab dumpingut, äh, palgadumpingut. Sarmanmaa leiab, et Tööhõiveamet ei peaks konkreetselt tegelema uurimise ja analüüsiga, äh, mis puudutab äh, palgadumpingut. ja veel muudatusettepanek kaheksa, härra Sarvanmaa leiab, et rikkumismenetlused ei ole õige viis, kuidas äh, küsimusi lahendada. härra Sarvanmaa soovib ka seda, et tulemuste põhine eelarvestamine ja sünergiad erinevate institutsioonide vahel, erinevate osapoolte vahel ja ametite vahel äh, leiaksid tõhustamist. tänan väga. tänan, enne kui ma annan sõna härra Ureelile küsimustele vastamiseks, tahaksin mina öelda, et äh, kas see tööhõiveamet võiks tegeleda tööhõive olukorraga erinevates liikmesriikides kas on normaalne, et mõnedes liikmesriikides, kus on täielik tööhõive, et sinna saabub nii palju e-, väljaspoolt Euroopat töötajaid, mille tulemusena palgad jäävad väga madalale tasemele ja et ollakse vastu palkade ühtlustamisele. aga nende sõnadega härra Ureel uh,. tänan, esimees mis puudus härra Olbrechti küsimust komisjonile, et kuidas, milline on äh, finantsmõju järgmisele finantsraamistikule, võin üle kinnitada, et mõju, mis peegeldub äh, õigusloomelises ja finantsavalduses, mis on lisana e-, ettepanekule, läheb kaugemale aastatest kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend, nii et me näeme, et mõju järgmisele finantsraamistikule on siin ka juba näha. ja see, mis peegeldub finantsavalduses, seda on võetud arvesse komisjoni poolt oma, tema ettepanekus, mis teisel mail esitati. ja lähinädalatel komisjon edastab nii nõukogule kui parlamendile ka üksikasjaliku jaotuse, kuidas summad jagunevad kõigi detsentraliseeritud ametite vahel, kuivõrd need on, neid on arvesse võetud juba teise mai ettepanekus, nii et kuivõrd, kui te selle dokumendi saate, siis saate ka ise veenduda. kaks küsimust, mi-, mille esitas proua Kressle. miks seda ei nimetata agentuuriks, vaid authority'ks ei ole mitte esimene sugune amet, mida kutsutakse authority's, meil on Euroopa Pangandusamet ja ka teised järelevalveametid, mil, mille inglisekeelne nimi on authority, aga ausalt öeldes ma eelistaksin kirjalikult vastata sellele, samuti ka teie teisele küsimusele. sest ma arvan, et need küsimused äh, väärivad äh, põhjalikumat vastust. ka ja teine küsimus samuti kas äh, komisjon on kaalunud kattuvusi olemasolevate ametitega, vastan kirjalikult teile. tänan, härra raportöör. meil on nüüd äärmiselt tõsised ajapiirangud, nii et palun väga lühike kokkuvõte. ma võin ka teha väga lühidalt. sest tõepoolest äh, Petri märkused on sellised et äh, meil on ilmselgelt tegu suurema poliitilise eriarvamusega. nii et tegu peaks olema siis äh, seireametiga ja kogu austuse juures äh, kolleeg Sarvamaa ees, kui see agentuur peaks olema seireagentuur, siis tal on vaja tõesti ka hambaid. ja milles see probleem nähtub eelkõige just ähm, on seotud ka töötajate lähetamise direktiiviga ja palgatumpinguga. nimelt, et, äh, nimelt neid inimesi alatasustatakse Saksamaal või siis ähm, maksustatakse neid äh, töötasuga, millest veel maha arvatakse näiteks elamiskulud ja muu sarnane. et äh, kui ma teen ettepaneku, et äh, õigusakti pannakse sisse ka mõiste palgatumping, siis seda selle, seetõttu, kuna ma arvan, et võib-olla ähm, tegu siis ka rikkumistega äh, töötajate lähetamise direktiivi kontekstis võib, aga ei pea ja seetõttu ma arvan, et see on õige. ja kui sellel agentuuril peaksid tõesti olema küüned ja hambad, siis teeksin ettepaneku, et kui nad tuvastavad mingi Euroopa Liidu õigussätte rikkumise, siis peaks komisjon saama ka tegutseda ja te, ja siin on tegu siis ähm, lepingu rikkumismenetlusega tegu. kui me soovime ikkagi mingi asutuse tugevaks äh, luua, siis me ei peaks arvestama härra Sarvemaa kommentaaridega hästi, muudatusettepanekud tuleb esitada kolmeteistkümnendaks äh, reedeks kella kaheteistkümneks. hääletus toimub äh, kakskümmend üheksa, kolmkümmend august ning tööhõivekomisjon äh, langetab oma otsuse kaheksateistkümnendal oktoobril. nüüd tõlke ärakasutamiseks teen ettepaneku, et lähme edasi hääletusega, mis me täna hommikul edasi lükkasime ja ma palun, et pearaportöör ütleks meile, kas ta sai selle info, mida ta ootas kaheksateistkümnenda ülekande kohta. lugupeetud esimees, ma ei ole mingit lisainfot saanud võrreldes tänase hommikuga. komisjon minuga kontakti ei ole võtnud, aga nad on siin kohal ja ma palun, et äh, me annaksime neile sõna, vaatame, kas neil on mingeid lisaselgitusi pakkuda. härra Jürel. Uh... aitäh ja aitäh, et annate mulle sõna ja et võimaldate mul põhjalikumalt rääkida äh, proua Kresla poolt tõstatatud küsimustest. üldised vahendid Aafrika usaldusfondi jaoks on kolm koma neli miljardit eurot. liikmesriigid on panustanud neljasaja kolmekümne miljoniga. kõige olulisem panus tuleb Saksamaalt sada viiskümmend seitse miljonit, Itaalia sada kümme ja siis kõik ülejäänud, mis on oluliselt väiksemad. järgmise suuruselt on kakskümmend kuus miljonit Hollandilt. Euroopa Liidu Arengufond on panustanud alla kolme miljardi ning Euroopa Liidu eelarvest kuussada kuuskümmend kuus miljonit. operatiivkomitee on heaks kiitnud Saheli ja Tšaadi äh, järve puhul kaheksakümmend viis programmi ühe miljardi neljasaja tuhande kuuesaja kuuekümne kuu, neljasaja kuuekümne kuue tuhande ulatuses. kui võtta maha halduskulud, siis kogu summa on projektidele suunatud üks koma kuus miljardit. see tähendab seda, et peaaegu kogu see summa katab peaaegu kogu, kõik vahendid, mis Saheli ja Tšaadi järve jaoks on eraldatud äh, usaldusfondis need ulatuvad äh, ühe miljardi kuuesaja kolmekümne miljonini. Need on siis praegu olemasolevad vahendid. erinevus siin on ainult kakskümmend seitse miljonit, meil on ainult kakskümmend seitse miljonit järgi ning see on ka selgitus, olgugi et äh, see summa on väike, on ikkagi võimalik kõige kiireloomulisemaid vajadusi rahuldada. nüüd rahastamispuudujäägist rääkides, meil on puudujääk ühe koma ühe miljardiline puudujääki ning me oleme ütelnud, et null koma kuus miljardit tuleneb Sahili ja Tšaadi järve olukorrast. ülekanne muidugi katab ainult väga väikest osa kogu sellest suurest eh, tühimikust, mis on tekkinud rahastamises Euroopa Liidu nõukogu, nõukogu leppis kaks nädalat tagasi kokku järgmises. selleks, et osaliselt äh, see lõhe täita, viissada miljonit äh, eraldatakse äh, üheteistkümnendast Euroopa Liidu arengufondist Aafrika rahastu jaoks. selle kiitis heaks komisjon kuuendal juulil eelmisel nädalal ja praegu vaatab seda läbi ka EDF-i komisjon, Euroopa Arengufondi komisjon. tähtaeg on järgmine nädal. Need viissada miljonit vähendavad ühe koma kuue miljardilist äh, tühimikku siis, aga me ei tea, mil määral. me ei tea, kui palju läheb Saheli ja Tšaadi järve jaoks ja milline äh, protsent ülejäänud Aafrikale. lisaks sellele Euroopa Liidu Nõukogu otsustas või mitte ei otsustanud, vaid siis kutsus üles liikmesriike. veel lisaks panustame Euroopa Liidu Aafrika usaldusfondi selleks, et ka alles jäänud äh, tühimik äh, või siis lünk täita selles rahastus. liikmesriigid ametlikult veel seda lubadust andnud ei ole, see vajab tegemist pärast siis seda, kui Euroopa Liidu ähm, arengufondis viissada miljonit on üle kantud, siis on veel puudu ligi kuussada miljonit. ma loodan, et see vastab teie küsimustele. aitäh, kas need selgitused on piisavad, lugupeetud raportöör? lugupeetud esimees, ma usun, et võttes arvesse selle ülekande ulatust, siis need äh, selgitused on rahuldavad muidugi mõista, endiselt eh, ei ole selgem pilt piiridest, aga võttes arvesse ülekande olulisust, siis ma arvan, et me saame poolt hääletada. hästi, sellisel juhul elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. ah ei, siiski kasutan eh, võimalust, et ütleme, et need avaldused, mis järgnevad eh, ülemkogudele äh,, Äh, nendega käiksid kaasas ka teod, sellepärast et sõnade ja tegude vahel on nii suur erinevus, et me peame oma pahameelt väljendama. kas te olete valmis? hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, üks hääl on puudu? nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud kaksteist poolt, üks vastu. enne kui annan sõna härra Levantovskile, tahaksin ütelda, et ma kahetsen, et nõukogu eesistuja hetkel, mil ta ametisse astus, Austrias siis ei pidanud vajalikuks tulla eelarvekomisjoni ette, olgugi et ta külastas kõiki teisi komisjone. ma kirjutasin Austria eesistujale. ilmselt ei jõudnud kiri äh, kohale, sellepärast et vastust mina ei saanud. tahtsin väljendada omalt poolt sellist kahetsust, head kolleegid. nüüd aga härra Levanovski, solidaarsusfond selleks, et toetada Bulgaariat, Kreekat, Leedut ja Poolat. Thank you. I think we are over time, so, so very shortly uh,. This is rut-. Läheme ajast üles, teen lühidalt, tegemist on tavalise reageeringuga ehm, selliseid eh, ootamatuid sündmusi ei saa ette ennustada, samuti mitte eh, loodusõnnetusi. oktoobris kaks tuhat seitseteist Kreeka esitas taotluse pärast äh, maavärinaid äh, Kreeka ühes piirkonnas oktoobris kaks tuhat seitseteist Poola esitas samuti taotluse pärast äh, torme minu enda kodupiirkonnas Poolas ning septembris kaks tuhat seitseteist Leedu esitas taotluse pärast üleujutusi ning jaanuaris kaks tuhat kaheksateist ka Bulgaaria pärast üleujutusi oma koduriigis. minule jäi selline mulje, et selleks, et selleks, et fondi võimalikult kiirelt kasutada, tuleks öö, ähm, otsus, peaks otsus jõustuma sel hetkel, millal see heaks kiidetakse, sellepärast et suvepaus tuleb kohe ja me peame septembris alles hääletama selleks, et äh, vähendada üleminekut. nii et peaks see kõik jõustuma siis heakskiitmise päevast peale ma ei oska midagi ette ütelda, aga see on ka väga vastuoluline, sellepärast et see äh, vastab ka sellele, neile vahenditele, mis meil on fondis. Leedu puhul oli tegemist üleriikliku katastroofiga. see ületas siis selle läve Äh, mis kehtib loodusõnnetuste jaoks riiklikul tasandil, mitte ainult piirkondlikul tasandil, aitäh! Merci, monsieur Levanovski, qui demande la parole sur ce? tõlgid lõpetavad tõlkimise, sellepärast et koosolek äh, on ajast üle minemas. Devront être déposés au plus tard le jeudi 12 à 12 heures, que le vote en commission des budgets interviendra le 29 ou le 30 août